piisa, nii et vigade parandus on käesolevaga loetud vastuvõetuks. ja mis puudutab neid kahte äh, soovitust äh, Regionaalpoliitika ja Transpordikomisjoni poolt, et nad ei äh, esita vastuväiteid delegeeritud aktidele, mis kuulutati välja eile, kui me istungjärgu taas avasime pärast kahekümne ja selle kahekümne nelja tunnise tähtaja jooksul äh, artikkel kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse kuus äh, loeb siis äh, nüüd need osad samuti tekstis vastu võetuks. ja nüüd jõuame oma pä-, oleme oma päevakorras jõudnud härra Endel Voo ja Konrad Šimanski